på jämställdhets och eh, LIBE-utskottets vägnar vill jag hälsa eh, tervitaksin teid eh, naiste õiguste soolise võrdõiguslikkuse komisjoni ja kodanikuvabaduse ja justiitsiseasjade komisjoni poolt eh, meie tänasel ühisel koosolekul. naiste õiguste ja kodanikuvabaduste komisjonid on korraldanud täna ürituse koos ja meil toimub hääletus kahel väga olulisel teemal aga kõigepealt äh, on meie päevakorras päevakorraprojekti kinnitamine, paistab, et kellelgi ei ole midagi päevakorra vastu öelda ja seetõttu võtame siis äh, päevakorra vastuvõetuks. ja päevakorrapunkt number kaks, juhataja teadaanded, äh, teadaandeid täna ei ole. päevakorrapunkt number kolm, koosoleku protokollide kinnitamine kolmeteistkümnenda juuli koosolekuga on tegemist, ka esimese septembri ja kahekümne üheksanda septembri koosolekuga on tegemist, siis äh, võtame need äh, koosoleku protokollid vastu, kui äh, kellelgi ei ole midagi enne tänase koosoleku lõppu öeldud, öelda nende koosoleku protokollide kohta. ja nüüd jätkame päevakorrapunkt number neli, Euroopa lähenemiskeeld. kahekümne viies november oli siis kuupäev, millal toimus kahe komisjoni ühiskoosolek ja meie raportöörid, kaasraportöörid tutvustasid meile oma läbirääkimiste tulemusi ja siis oli meil ka võimalus leppida kokku edasiste sammude osas selle toimiku kallal, nüüd olemegi siis jõudnud ajahetke, kus me võime asuda meie läbirääkimiste tulemuste üle hääletama. nüüd annaksin sõna kõigepealt mõlemale kaasraportöörile. kõigepealt proua Jimenez Becerril, palun, teil on sõna Sí, eh, antes de votar eh, me de gustaría decir unas breves palabras. Cre suur tänu. Eh, ütlen kah omalt poolt paar sõna. leian, et tekst on hea ja meie jaoks vastuvõetu, me oleksime tahtnud, et see oleks pisut äh, auahnem, aga oleme siiski seisukohal, et äh, oleme saavutanud teatavaid edusamme. me ei ole loobunud oma põhieesmärgist, nimelt äh, ohvrite kaitsmine kogu Euroopa territooriumil ja Euroopa Parlamendina esindame me siin Euroopa kodanikke, ohvreid, kes kardavad, kes kannatavad ja kellel on õigus elada vabad, vabana ja elada lootuses. tahaksime sellekohase sõnumi ka rahvale saata ja tahaksime omalt poolt hääletada selle dokumendi poolt ja loodame, et positiivse kinnituse saab see dokument ka täiskogule meil on siin mängus parlamendi hääl, mida loodetavasti võtab kuulda ka nõukogu, me tahame kaitsta ohvreid, me ei loobu oma eesmärkidest, milleks on õiglane kohtlemine, mida usume meie, milles usume meie ja milles usuvad kõik kodanikud. suur tänu ja nüüd teine kaasraportöör, proua Romero Kodanikuvabaduste Komisjonist. suur tänu proua esinaine. tegemist on tüka, pika pro-, tööprotsessiga, me oleme töötanud Euroopa lähenemiskeelu kaual kalla, kaua. meie teel on olnud mitmeid tõkkeid ja nüüd oleme jõudnud oma läbirääkimiste lõppu. jah ees on meie töö tulemus, on mitmeid äh, elemente, mis, millest me oleme pidanud loobuma, aga oma põhieesmärkidest oleme siiski kinni pidanud. me rõhutame, et selle lähenemiskeelu rakendamine võimalikult kiiresti on väga oluline, sellest on kasu potentsiaalsetele ohvritele ja me tahame neid ohvreid kaitsta kogu Euroopa Liidu territooriumil, usume, et parlament ratifitseerib selle otsuse ja lähenemiskeeld leiab ka praktikas võimalikult kiiresti rakendust. me oleme rääkinud äh, sellest küsimusest ka juba nõukoguga, nii et äh, tegemist on ühe töövahendiga, ühe abivahendiga, äh, mis teeb Euroopa Parlamendile au, me oleme püüdnud saavutada kokkulepet kõigi poliitiliste erakondade vahel. ja me peame jätkama tööd selle kiireloomulise küsimusega kallal äh, Euroopas, me tahame ju tagada, et äh, ohvritel ole, ohvritele oleks tagatud kaitse, kui nad seda vajavad ja äh, ja pall on nüüd pärast meie kinnitust nõukogu väravas, kutsume nõukogu üles pöörama tähelepanu asjaolul, et Euroopa Parlament on tegutsenud kiiresti ja üksmeelselt ning loodame, et lähenemiskeeld võetakse kasutusse võimalikult kiiresti, et ohvrite kaitse oleks tagatud võimalikult kiiresti. ja nõukogust, nõukogu on siiani meie seisukohtadega nõus ja võimaldame kõigile, me tahaksime tänada kõiki, kelle eest, tänu kellele me oleme jõudnud selle läbirääkimiste protsessi lõppu. koostöö on olnud suurepärane kõikide muudatusettepanekute osas meie koostöömeeskonnas. aitäh! suur tänu, proua Romero! ja nüüd annaksin veel sõna nõukogu esindajale härra Duboja suur aitäh! Belgia eesistuja on alati pööranud ja pöörab äh, endiselt suurt tähelepanu Euroopa lähenemiskeelu direktiivile ning kahekümne seitsmenda septembri suuniste osas on teinud äh, eesistuja äh, palju jõupingutusi, töötanud koos raportööridega ja ma tahaksin tänada raportööre väga hea koostöö eest ja e, me nägime, kuivõrd tõsiselt võtavad nemad ohvrite kaitseküsimusi. pärast viimast triloogi jõudsime me päris lähedale lahendusele, läbirääkimiste käigus eesistuja arvestas olukorraga nõukogus, kus mõned delegatsioonid, mõnedel delegatsioonidel oli rakendusalaga probleeme seda küsimust arutati ka läbirääkimistel ning äh, läbirääkimistel parlamendiga äh, me saime päris suure toetuse, see äh, kõik muutus natukene nõukogu seisukohtade konsolideerimise käigus liikmesriikidel, kellel oli raskusi rakendusalaga, ei saanud järgi anda neis küsimustes. see jällegi on sõltumatu sellest tööst, mis tehti ära raportööridega ja nendest lahendustest, mis leiti direktiivi ettepaneku osas, see puudutab ainult rakendusala. nõukogu nüüd äh, analüüsib olukorda veel kord ja muidugi mõistame, võtame arvesse ka Euroopa Parlamendi arvamuse ja arvestame Euroopa Parlamendi soovidega. aitäh! suur tänu nõukogu esindajale. ja nüüd ongi jõudnud kätte hääletamise aeg. hääletame konsolideeritud teksti üle. muudatusettepanek kakssada kolmkümmend üks, poolt. vastu erapooletud, vastu võetud. ja lõpphääletus. hääletame elektrooniliselt, hääletus on alanud. Can, can I ask you to add me to it because I don't have my card? palun äh, võtke ka minu häält arvesse, mul ei ole hääletuskaarti kaasas. ja te hääletate poolt, eks ole? hääletus on lõppenud nelikümmend seitse poolt, null vastu, viis erapooletut. õnnitleme. På de båda utskottens vägnar vill jag säga ja mõlema komisjoni nimel tahaksin kogu südamest tänada mõlemat kaasraportööri ja tahaksin tänada ka kõiki kolleege nii äh, naiste õiguste komisjoni liikmeid kui kodanikuvabaduse komisjoni liikmeid ja äh, meie koostöö on olnud tõesti suurepärane, aitäh! Äh, ja nüüd läheme edasi oma päevakorraga. meie päevakorra järgmiseks punktiks on jällegi üks küsimus, mille kallal meie komisjonid on teinud koostööd ja sedakorda on tegemist inimkaubanduse teemalise direktiivi ettepanekuga ja ka siin on meil kaks kaasraportööri, üks naiste õiguste komisjonist ja üks kodanikuvabaduste komisjonist, proua Bauer on äh, meie naiste ja õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni poolt, tema paraku ei saa täna siin esineda, kuid annaksin sõna Anna Hedile, kes esindab Kodanikuvabaduste komisjoni, palun. suur tänu, ka mina tahaksin tänada nii enda nimel kui ka proua Baueri nimel kõiki äh, hea koostöö eest. meie ees on nüüd tekst, mis on parem kui komisjoni algne ettepanek. tekst on parem ohvrite seisukohast. me rakendame karmimaid meetmeid äh, kurjategijate osas ja tegemist on väga hea tekstiga, ma olen väga tänulik äh, variraportööridele hea koostöö eest ja ka kõigile teistele äh, personaliliikmetele ja äh, loodame, et kui räägin inglise keeles, siis on paremini aru saada asjadest, nii et räägiksin edasi inglise keeles. ja tegemist on meie ühistekstiga, mille puhul me leppisime kokku nõukoguga muudatused kaks kuni kaheksa on paketina ja kui artikli viiskümmend neli teksti muudet-, muudetakse, nagu Alde on ette pannud eraldi hääletuse käigus, siis kogu pakett äh, kogub läbi. ja sellest oleks tõesti väga kahju, sellepärast et oleme selle toimiku kallal tõesti tõsist tööd teinud. ja pidage meeles, et isegi kui ALDE muudatusettepanek läheb läbi, äh, siis äh, tekst, sisu jääb samaks, kokkulepitud tekstis puudub kohustus liikmesriikidele äh, kriminaliseerida ohvrite, inimkaubanduse ohvrite teenuse kasutamine ja see on äärmiselt oluline, loodetavasti me hääleta-, saame seda hääletada plokina ja tulemus on ka positiivne, suur tänu. Tack Mrs Hed och eh suur tänu, proua Leet ja proua Pussutil soovis see sõna, palun, teie lühikeseks kommentaariks annan teile sõna. suur tänu, proua eh, esinaine, olen Rahvapartei koordinaator Kodanikuvabaduste komisjonis ja tahaksin meie poolt lisada, et nagu teie juba ütlesite, et proua Bauer paraku ei saa siin täna olla, ta on meie parlamendi delegatsiooni liikmena Kongos täna ja kasutaksin võimalust ja avaldaksin tunnustust oma kolleegile proua Hetile, aga ka meie kolleegile proua Bauerile, kes on tõesti teinud tõsist tööd selle toimiku kallal, väga kahju, et proua Bauer ei saanud täna ise siin olla. olen ka nõus proua Hetiga, selles osas, äh, mis puudutab konsolideeritud teksti ja äh, EU Rahvapartei seisukoht kattub proua Heedi omaga, suur tänu mõlemale raportöörile selle tähtsa toimiku kallal töötamise eest, aitäh! suur tänu ja nüüd annaksin sõna ka proua Jansonile komisjonist, vabandust, nõukogust. jah, suur aitäh! kõnealune direktiiv on väga oluline Belgia eesistujale, seda seetõttu, et tegemist on ühe prioriteediga ka meie tööprogrammis nõukogus. pingelised läbirääkimised leidsid aset ja raportööriga temaga koos oli suurepärane. ning võttes arvesse nüüd viimast triloogi, siis Korepere andis oma nõusoleku raportööride dokumendile. me leiame, et siin on tagatud hea tasakaal ning ellu rakendamisel võimaldab äh, see direktiiv kindlasti parandada võitlust inimkaubanduse vastu. aitäh! suur tänu! ja nüüd annan sõna komisjoni esindajale, härra Pot-, härra Potinski uh,. Thank you very much! suur tänu, et mulle sõna andsite Euroopa Komisjoni nimel tahtsin äh, äh, avaldada rahulolu seoses sellega, et äh, parlament asub hääletama esimest direktiivi kriminaalõiguse valdkonnas pärast Lissaboni leppe vastuvõtmist. Euroopa Parlament on selle direktiivi koostamise protsessis täiel määral osalenud, me oleme tulemusega väga rahul ja kasutaksin võimalust, et avaldada meie poolt südamlikku tänu selle väga koostöövalmi õhustiku ja äh, Äh, hea panuse eest, millega Euroopa Parlamendi raportöörid on meid vastu võtnud. aitäh! suur tänu! ja nüüd äh, asume hääletuse kallale selle direktiivi ettepaneku osas äh, ja meil on tõesti äh, üks ettepanek äh, eraldi hääletuse paiku, tegemist on artikliga viisteist punkt neli. muudatusettepanek äh, kakssada kakskümmend kaheksa, kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd hääletame konsolideeritud teksti üle, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. lõpphääletus. hääletame elektrooniliselt, hääletus on alanud. The same is yes. The vote is closed. hääletus on lõppenud. viiskümmend üks poolt, ühtegi erapooletut polnud täiskogu hääletus äh, leiab aset detsembris ja enne kui me lõpetame meie ühise koosoleku, tahaksin tõesti kogu südamest tänada kõiki ja rõhutada, et mul on olnud tõ-, tõesti suur rõõm osaleda selles äh, koostöös äh, ja selle, nende dokumentide kallal tänaksin äh, kodanikuvabaduste komisjoni esinaist hea koostöös, tahaksin tänada mõlemaid raportööri ja loodame, et proua Bauerit hoitakse kursis selle positiivse arenguga ja suur tänu kõigile, suur tänu ka meie sekretäriaadile, kes on omalt poolt aidanud äh, suuresti kaasa sellele, et see koostöö kulgeks sujuvalt ja suur tänu kõikidele kolleegidele, äh, kes on äh, väga aktiivselt osalenud selles protsessis, mille tulemuseks on selline tore hääletustulemus. suur tänu kõigile, kes on selles töös osalenud. ja meie naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkusega komisjoni koosolek jätkub.